Buongiorno kolleege, kolleegi. E tere päevast, kallid kolleegid. palun võtke istet selleks, et me saaksime hääletustega algust teha. L'ordine del giorno reca la votazione della relazione dell'onorevole vastavalt päevakorrale on meil nüüd ette nähtud hääletus Äh, Kinga Könsi raporti üle, mis puudutab mikrokrediidirahastust äh, nimega Progress. ma viitan veel sellele, et muudatusettepanekud kolmkümmend viis kuni nelikümmend neli võeti tagasi ja me alustame hääletusega. ning kõigepealt hääletame ploki number üks üle, kompromissettepanekud siis, kes on selle poolt vastu, erapooletu. sellega on plokk number üks vastu võetud. Pongo in votazione l'emendamento ungi-. ja nüüd muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus. hääletus on alanud Avete votato tutti? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Presenti cinquecentotrentatré, favorevoli sessantasette. viissada kolmkümmend kolm häält anti, kuuskümmend seitse poolt, nelisada viiskümmend kolm vastu. seega on see muudatusettepanek tagasi lükatud, number üksteist siis nüüd on meil taotlus eraldi hääletuse kohta, mis puudutab muudatusettepanekut number kolmteist, aga see võeti siiski tagasi. palun, kolleeg, teil on sõna. minu hääletusmasin ei tööta, ma hääletasin poolt, aga minu hääletusmasin ei tööta, nii et äkki saate seda arvestada. jah, me saadame teie juurde kohe tehniku, ütleb härra president, selleks, et teie hääletusmasin parandatakse ja me paneme teie hääletuse kirja muudatusettepanek number neliteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Avete votato tutti, la votazione è chiusa. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. viissada kuuskümmend kuus häält anti, üheksakümmend neli poolt, kolmsada viiskümmend üks vastu, sellega on see tagasi lükatud, see ettepanek. ja nüüd muudatusettepanek viiskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. viissada seitsekümmend häält anti, nelisada kaheksakümmend kaheksa poolt, kaheksakümmend vastu. seega on muudatusettepanek viiskümmend üks vastu võetud. ja muudatusettepanekud üks ja nelikümmend viis langevad seetõttu ära ja nüüd muudatusettepanekud viisteist ja nelikümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. viissada seitsekümmend kaheksa häält anti, seitsekümmend kolm poolt, nelisada üheksakümmend üks vastu, seega on muudatusettepanekud viisteist ja nelikümmend kuus tagasi lükatud ja nüüd muudatusettepanekud, muudatusettepanek äh, kuuskümmend viis, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. viissada kaheksakümmend seitse häält anti, nelisada üheksakümmend kaks poolt, kaheksakümmend üks vastu. muudatusettepanek on seega vastu võetud nüüd muudatusettepanekud kuuskümmend seitse ja kuuskümmend kaheksa koos. kes on poolt? vastu? erapooletu? mõlemad muudatusettepanekud on vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kaheksateist ja muudatusettepanek viisteist, need on täpselt ühesugused, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. viissada üheksakümmend neli häält anti, seitsekümmend poolt, viissada kakskümmend kaks vastu. seega on muudatusettepanekud kaheksateist ja viiskümmend tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek äh, kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanekud kakskümmend üks ja nelikümmend seitse, jällegi see ühesugune sõnastus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud viissada üheksakümmend kuus häält anti, kaheksakümmend üheksa poolt, kolmsada seitsekümmend kaks vastu. seega tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kuussada kaks häält anti, seitsekümmend kaks poolt, viissada kaheksateist vastu, seega tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kuussada viis häält anti, kaheksakümmend kuus poolt, viissada kaheksateist vastu, seega tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekud neli ja viisteist veel, kes on poolt, vastu, erapooletu. ja muudatusettepanek neli langeb ära, seega muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? seega on hääletus lõppenud selle raporti üle kuussada üheksa häält anti, üheksakümmend poolt, kolmsada kaheksakümmend kolm vastu, seega on muudatusettepanek viis tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek viiskümmend kuus, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus lõpeb, kui kõik on hääletanud anti kuussada kaheksa häält, viissada kuusteist poolt, kuuskümmend kuus vastu. seega vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks võeti tagasi ja nüüd hääletame muudatusettepaneku viiskümmend viis üle. kes on poolt, vastu, erapooletu ettepanek on vastu võetud. ja nüüd õigusloomeline projekt muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletu. ettepanek on vastu võetud ja nüüd hääletame terve õigusloomelise resolutsiooni projekti üle nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kuussada kaks häält anti, viissada kuusteist poolt, kaheksakümmend kaks vastu, neli erapooletut. seega on raport vastu võetud, palju õnne proua raportöörile. proua Köns, palun. Voto ja nüüd tuleme hääletuste selgituste juurde. ma tahaksin kõigepealt härra Patricellole sõna anda üheks minutiks, palun